Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Vi... Minkem siis edasi hääletuste selgituste juurde. Väga paljud inimesed on soovinud sõna saada. Ja meie koosolek võib kesta kuni kolmveerand kolmeni. Kauem me siin olla ei saa, sellepärast et eh, siis saab valmistada ette istungi eh, saali järgmiseks istungiks ja ülejäänud hääletuste selgitused toimuvad homme. nüüd kõigepealt eh, Su-, Suuberi raport, eh, härra Kuskieri räägib oma fraktsiooni nimel härra Kuskieri ei ole praegu saalis sellepärast sõna härra Luhan. üks minut.